koostööd komisjoniga ja parlamendiga, aitäh! minuni on jõudnud kuus resolutsiooni ettepanekut, hääletame nende üle homme kell kaksteist. Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus olukorra kohta Süürias, Bahreinis ja Jeemenis. kõrge esindaja nimel võtab sõna eesistujariigi välisasjade riigisekretär härra Nemet. ja sõna võtab ta siis, kui te kõik olete oma kohale istunud. No, uh, you, you speak from, from there, Mr. I misinterpreted your movement. härra president vabandab, et ta natukene üle reageeris härra Scholti liikumistele saalis. Nemet Scholt on ta, mitte Scholt. Nemet. Nemet on ta perekonnanimi. joo, joo, joo. Chairman härra president, austatud parlamendisaadikud, esindan äh, täna siin äh, kõrget esindajat Catherine Ashtonit ja tahaksin rääkida olukorrast äh, Bahreinis, Süürias ja Jeepenis sündmused on viimasel ajal võtnud traagilise pöörde Süürias. Jeemenis juba niigi hull olukord võib muutuda veel halvemaks ning väga pingeline õhustik, mis valitseb Bahreinis, tekitab tõsiselt muret, vaatamata tõsiasjale, et verevalamist on olnud viimastel päevadel vähem. Euroopa Liit on jälginud kogu selles piirkonnas väga kiiresti arenevaid sündmuseid, oleme teinud seda väga Eh, tähelepanelikult, eh, nii nagu seda kinnitavad ka väga mitmed kõrgetasemelised kohtumised, ametlikud avaldused ja nõukogu eh, järeldused. kuid lisaks sellele on olnud parunes Bastion pidevalt ühenduses võtmepartnerite ja võtmerollikandjatega nendes riikides endas. seda tööd tehakse iga päev otse, kas läbi telefonikõnede või läbi kõrge esindaja esindajate konkreetsetes riikides selleks, et Euroopa Liidu äh, Äh, mõju oleks kandev, kus iganes see on võimalik ja kus iganes sellest võiks olla abi. iga riigi olukord on muidugi unikaalne ning äh, nõuab strateegilist äh, ja hoolikalt läbimõeldud reaktsiooni, kuid äh, asjad liiguvad väga kiiresti, sündmused arenevad kiiresti ja seda enam on oluline see, et äh, meie tegevus baseeruks konkreetsetel põhimõtetel. tooksin nendest välja kolm. kõigepealt vägivallavastasus. Äh, massimeeleavaldustesse tuleb alati suhtuda rahumeelselt ja tuleb ähm, nende kontrollimisele hallat-, austada inimõigusi ja põhivabadusi. teiseks, dialoogi toestamine. erinevused äh, ja äh, kriitika peab saama konstruktiivse lähenemise ja seda tuleb teha samuti rahumeelselt, seda peavad tegema õiged inimesed, kes heidavad kõrvale eeltingimused ja eelarvamused ning kolmandaks äh, on olulised põhimõttelised majanduslikud ja sotsiaalsed reformid, kuid need peavad tulema riikidest endist ja Euroopa Liit on väga selgelt välja öelnud, et me oleme valmis andma koheselt toetust äh, juhul, kui ja siis, kui meilt seda küsitakse. kuid räägiksin nüüd konkreetsemalt siis nendest kolmest riigist, kellega täna äh, tegutseme. kõigepealt Bahrein. vaatamata teatavale normaalsuse taastamisele tänavatel on olukord siiski väga pingeline. vahistamised jätkuvad ja üksikisikuid äh, arreteeritakse lihtsalt selle eest, et nad on äh, pealtnäha äh, süüdi ainult selles, et nad on kasutanud oma sõnavabaduse õigust. nii nagu ka mujal piirkonnas on Euroopa Liit ja kõrge esindaja isiklikult hukka mõistnud Bahreinis valitseva vägivalla ning kutsunud kõiki ametkondi ning jõudusid järgima inimõigusi ja põhivabadusi ning ka rahvusvahelisi humanitaarstandardeid. me oleme ka korduvalt pöördunud Bahreini ametivõimude ja opositsiooni poole, et alustataks tõelise riikliku dialoogiga. kõrge esindaja on olnud ühenduses äh, selles küsimuses otse välisministriga ja ilma, kui ei astuta konkreetseid samme selleks, et õiged inimesed teineteisega rääkima hakkaksid ilma igasuguste kõrvalejätmistest ja ilma eeltingimusteta, on äh, kasvav risk selles, et radikaalid äh, võidavad. Äh, see tooks endaga kaasa väga selged ja murettekitavad tagajärjed kogu regiooni stabiilsusele. kõige parem viis, kuidas äh, alal hoida ja toestada stabiilsust, on dialoog. see on see sõnum, mille kõrge esindaja kavatseb kaasa võtta endaga siis, kui ta kohtub Pärsia lahe koostöönõukogu ministritega üsna pea, äh, veel aprillikuu jooksul Süüriast äh, rahva meeleavaldused on valgunud märtsi keskpaigast paljudesse linnadesse see äh, brutaalne rõhumine, millega neile on vastatud, on täiesti talumatu. kõrge esindaja Euroopa Liit on äh, korduvalt pöördunud Süüria ametivõimude poole vägivalla peatamiseks, inimeste äh, meeleavaldamise õiguse alalhoidmiseks ning selleks, et kuulatakse ära nende legitiimsed ootused. Süüria rahvas on ära teeninud äh, kauaoodatud poliitilised reformid, eriti mis puudutab äh, sõnavabadust, kogunemisvabadust, poliitilist osalusvabadust ning äh, halduspoliitikat. president Assadi pöördumine rahva poole kolmekümnendal märtsil ei andnud ei ähm, konkreetset pro-, reformiprogrammi ega ka ajakava nende reformide rakendamiseks. Euroopa Liit äh, Äh, kavatseb jätkuvalt survet avaldada Süüriale selleks, et need reformid äh, viivituseta läbi viidaks. Need reformid peavad olema tõelised. kuskil heliseb telefon, ütleb kõneleja. suurepärane Euroopa Liit äh, kavatsevad jätkuvalt survet avaldada Süüriale need reformid viivitamata läbi viia. Need peavad olema tõsiseltvõetavad poliitilised ja sotsiaalmajanduslikud, need peavad olema tõsised reformid, mitte ainult kosmeetilised parandused ning need tuleb äh, ellu rakendada ilma viivitusteta me kavatseme seirata väga pinevalt seda, kuidas uus valitsus, mis tuleb veel moodustada, need äh, reformid läbi viib. me loodame, et äh, õiguskomisjoni kokkukutsumine viib selleni, et luuakse uus seadusandlus, millega mille tulemusena saaks siis tühistada hädaolukorra, tagada inimõigused ja põhivabadused. samal ajal äh, kavatseb Euroopa Liit äh, Süüria äh, eliiti surda sinnani, et lõpetataks vägivalla kasutamine meeleavaldajate vastu, seda nii avalike kanalite kui ka erakanalite läbi. ja väga oluline on see, et need, kes on vägivalla ja hukkumiste eest vastutavad, toodaks kohtu ette ja et kõik poliitilised vangid eh, ja inimõiguste kaitsjad tuleb vabastada. ja kolmandaks Jeemen. Jeemenis on olukord eriti murettekitav. kõrge esindaja sõnumid pärast eh, kohutavat vägivalda, mis viidi, mida me nägime kaheksandal, teistkümnendal märtsil, olid väga selged ning eh, Välisministrite Nõukogu järeldused kahekümne esimesest märtsist kordasid Euroopa Liidu hukkamõistu äh, Äh, jõu kasutamise osas meeleavaldajate vastu. Euroopa Liit on väga selgelt öelnud, et need, kes on äh, inimelude kao ja äh, vigastuste tekitamise eest vastutavad, tuleb nende tegude eest kohtu ette tuua pärast neid sündmusi on Jeemeni eliidi sõnumid olnud hägused ja sellepärast helistaski kõrge esindaja isiklikult kolmekümnendal märtsil president Salehile ja nõudis, et ta teeks endast kõik selleks, et ähm, edasist äh, verevallamist vältida. ta ütles äh, täiesti selgelt, kõrge esindaja, et äh, kõige parem viis edasiminekuks ja veresauna vältimiseks on ähm, usaldusväärsete ja kiirete poliitiliste üleminekut, poliitiliste reformide Äh, alustamine äh, ja põhiseaduslik üleminekuperiood peab baseeruma põhimõttelistel äh, pühendustel. aeg on otsa saamas ja sellest saab kõige rohkem muidugi lüüa Jeemeni rahvas ja sellepärast ongi Euroopa Liit koos teiste rahvusvaheliste partneritega andnud endast kõik, et kriis Jeemenis lõpetada. kallid kolleegid, suur tänu tähelepanu eest jään ootama nüüd teie küsimusi ja märkusi, suur tänu! suur aitäh teile, härra minister! siin härra Brock ja härra Salafranca istuvad kõrvuti, õnnitlen teid väga hea võidu eest, teil oli abiks aga ka maailma parimad eh, jalgpallurid, sealhulgas ka hispaanlane Raul. nii et nüüd on sõna härra Salafrankal Rahvapartei nimel sõna pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh, härra president, ja ühinen eh, nende märkustega, mille te just tegite, lugupeetud härra volinik, härra minister, daamid ja härrad, pidevalt eh, peame või hoiame ennast kursis sellega, millist infot saame kõrgelt esindajalt olukorra kohta kõnesolevates riikides ja pingutused, mida ta on teinud Euroopa Liidu nimel selleks, et toetada ja Jeemeni, Bahreini ja Süüria demokraatlikke mm, püüdlusi, on äh, väga hinnatud ja homme kiidame hea, kindlasti, loodan, et kiidame heaks ka selleteemalise resolutsiooni. kuid siiski tõstatuvad paar küsimust, härra minister palun andke need edasi ka kõrgele esindajale. esiteks Euroopa Liidu teatavates institutsioonides ja sealhulgas ka siinsamas parlamendis on meil tunne, et tegemist on Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsepoliitika äh, tagasiminekuga, tundub, et äh, läheme tagasi justkui poliitilise koostöö äh, aegadesse ja selleks meil nüüd küll Lissaboni lepingut vaja ei olnud järjest äh, suurem vajadus on selge info järele, meil ei ole päriselt teada, milliseks kujuneb nende üleminekuprotsesside tulemus Äh, proua Ashton jäi oma avaldustes samuti väga ettevaatlikuks. küsimus seisneb aga selles, et kas Euroopa Liidu liikmesriigid on valmis suurendama olemasolevaid vahendeid selleks, et tegeleda küsimustega, mis on tõstatunud nendes kolmes riigis nüüd on sotsiaaldemokraatide nimel proua Veronique de Kaiseri. suur tänu, härra president, me oleme loomulikult absoluutselt teadlikud äh, proua Ashtoni suurtest diplomaatilistest jõupingutustest, mida ta on teinud ja teeb ka edaspidi, kuid äh, samas äh, tegemist on väga keerulise olukorraga, kui me vaatame Süüriat, Jeemeni või Bahreini, siis meil ei ole nende riikidega äh, Äh, selliseid lepinguid, äh, kus oleks sees inimõiguste klauslid, nii et meil on siin sellist äh, võimu üsna vähe, aga siiski tahaksin öelda kolme asja. esiteks, rahvaste soovide kohta, nende inimeste soovide kohta, kes on täna, praegu tänavatel snaibrite tule all. iga hinna eest on meil vaja vägivald maha suruda kohtusin äh, täna Süüria dissidentidega ja see, mida nad tahavad, on vägivalla lõpp selleks, et nad saaks lõpuks ometi oma arvamust avaldada. me peaksime kasutama kõiki erinevaid sanktsioone, mis meil kasutada on, selleks et vägivallale Süürias lõpp teha. teiseks üldiselt need riigid ja ka teised Pärsia lahe riigid, sealhulgas ka Liibüa, on ülerelvastatud. nii et tuleb paremini kontrollida relvakaubandust selleks, et nendest riikidest ei saaks selline püssirohutünn, mis lõppkokkuvõttes pöördub omaenda rahva vastu Bahreini osas jäime väga ettevaatlikuks ja samas aga teiste riikide suhtes väljendusime väga selgesõnaliselt. ma tean, et Bahreini olukord on eriti delikaatne. Saudi Araabia on saatnud sinna öö, relvajõude, samuti Pärsia lahe öö, nõukogu. aga me ei saa ühele poole panna oma toetuse eh, Liibüa valitsusele ning eh, meie mured naftabarreli hinna osas ja teisele poole eh, kõik probleemid, mis on Bahreinis ja mujal. suur aitäh, Veronique, nüüd on liberaalide nimel sõna kaheks minutiks proua Jäädenmägil, palun. mina olen vihane. eile fraktsiooni koosolekul rääkisid kolm pealtnägijat sellest, mis toimub Bahreinis ja Süü-, Süürias. Nad esindasid Human Rights Watchi ja Amnesty International. ja mina vihastasin selle peale. see kiri, mille meil saatis proua Ashton, ei ole strateegia, see on jälle mingisugune hoopis teine eh, teemakäsitlus. me eh, toimume samamoodi nagu Tuneesia ja Liibüaga. aeg on tegutseda. Euroopa Liit peab nõudma, et eh, Euroopa Inimõiguste Nõukogu tuleks kokku eriistungjärgule, kohtuks eh, Genfis, sellepärast et võetaks režiimid vastutusele inimõiguste rikkumiste eest. teiseks Euroopa Liit peab keelama kõik eh, relvaekspordid kõikidest eh, Euroopa Liidu liikmesriikidest. see on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liidu liikmesriigid saadavad nendele režiimidele endiselt relvi. kolmandaks, Euroopa Liit peab ütlema väga selgelt, et nende maade poliitiline režiim on takistuseks demokratiseerumisele ning nendel on aeg minema minna me peaksime viima sisse sanktsioonid, näiteks eh, reisikeelu. ja ma ütlen veel kord, aeg on tegutseda. suur aitäh, proua Jäädenmägi, nüüd on pooleteistkümneks eh, minutiks eh, sõna proua Flotri Roheliste nimel jah, tõepoolest, see on väga hea uudis, et rahvad on üles tõusnud selleks, et nõuda vabadust, demokraatiat, see on Euroopa Liidu välispoliitika keskmeks ning Euroopa äh, projekti keskmeks ja loomulikult äh, see tekitab meis entusiasmi ja me neid toetame, aga väga halvaks uudiseks on see, et need rahvad kannatavad väga karmide repressioonide all ja nad maksavad oma väärtuste ning põhimõtete kaitsmise eest oma eludega. nii et eesmärgiks on ikkagi kaitsta öö, ähm, inimesi selle nimel äh, algu-, algatasime ju sõjalise operatsiooni Liibüas, nüüd tuleb leida teine vahend, kuidas midagi ära teha ka Süürias, Jeemenis ja Bahreinis. Nende rahvaste püüdlused on legitiimsed, jah, seda me oleme öelnud, aga meil on vaja ikkagi ka konkreetseid tegevusi nende eh, valitsuste vastu, kes ebaproportsionaalselt kasutavad jõudu omaenda rahva vastu täiesti karistamatult ja seega ÜRO Inimõiguste Nõukogu peab nõudma seda, et oleks äh, nendes riikides missioonid, et tehtaks raporteid ja selleks, et äh, tagada see, et selline vägivallatsemine ei jääks karistamata. loomulikult äh, on meil tegelikult võimalus ka me peame ikkagi arvestama ka sellega, et ajakirjanikel on suuri raskusi info saamisega, me peame leidma vahendi, kuidas nendest takistustest äh, mööda pääseda ja kui meil on võimalus midagi ära teha, siis peame neid võimalusi kohe ka äh, kasutama. loomulikult ei ole meil vaja siin äh, joosta Süüria presidendi järel selleks, et lõpuks ometi ta annaks oma ala, allkirja kokkuleppe jaoks Euroopa Liiduga, aga ikkagi peame nõudma kõikide mm, nende arvamuste tõttu vangistatud inimeste vabastamist nii Süürias kui ka teises kahes riigis. suur aitäh, proua äh, Flodre ja nüüd on sõna Karim Sayadil, palun. Minister, as I sat here listening to your äh, ma istusin siin ja kuulasin, mida te ütlesite ja ma kuulsin ainult sõnu, sõnad olid küll magusad, aga kahjuks tühjad. E, kõik oli reaktsiooniline, mitte mingisugust proaktiivsust ma teie kõnes ei kuulnud. kui ma e, teid vaatasin ja kuulasin, siis e, ma panin paberile selle, mida Euroopa Liit kavatseb teha ja tulemuseks oli see, et ma ei saanud mitte ühtegi sõnakirja, absoluutselt mitte ühtegi proaktiivset asja ei ole teil tänasel päeval ette nähtud. me peame arvestama sellega, et Lähis-Ida ootab, et eurooplased tulevad, aitavad neid, aga äh, ainult on kuulda tühji sõnu väga palju arutati pressis seda, et lääne e, Euro-, et Lähis-Ida juhid saavad ikkagi veel raha e, Euroopalt ja mitte midagi ei võeta ette. ja kui teil ei ole mitte midagi öelda, siis miks te tulete siia, nii et, et meie ees on tühi paber, palun austage seda koda. suur tänu, kolleeg ja nüüd on härra Mattiasel üks sõna, üks minut aega eh, kuue nimel. suur tänu, härra president. Nendes kolmes eh, riigis püüdlevad eh, rahvad vabaduse demokraatia suunas ning meeleavaldused ei vaibu. kõigepealt tuleb öelda väga selgelt välja, et tuleb kohe lõpetada igasugune relvamüük nendesse riikidesse. Euroopa täna veel jätkuvalt müüb sinna relvi, relvi, mida kasutatakse tsiviilisikute vastu. ja teiseks äh, on kõik need režiimid äh, autoritaarsed või diktaatorlikud. me ei saa äh, siin sõnu kokku hoida tuleb äh, austada rahvademokraatlikke püüdlusi ning tuleb lõpetada enne, kui need püüdlused on täidetud või saavutatud, kaubandus nende riikidega. me oleme näinud, mis toimub Liibüas, me oleme näinud, mis toimub täna Bahreinis. Äh, jõud on sekkunud Bahreinis selleks, et korrumpeerunud äh, demokraatiat kaitsta. kõige seda arvestades peame me tegema ikkagi tõsisemalt suuremaid jõupingutusi rahva kaitsmiseks ja härra president, ja igasugune vägivald relvajõudude poolt tuleb lõpetada. suur tänu, pooleteiseks minutiks saab sõna EFT fraktsiooni nimel sõna härra Pelder. suur tänu, härra president radikaalne režiimi muutmine tähendab islamivõimude poolset võimu ülevõtmist radikaalset äh, jõudude poolt. ja see tooks tegelikult kaasa katastroofilise stsenaariumi. lisaks sellele eh, Ahmadinejad eh, on võidujoovastuses selle eest tal on hea meel nende kriiside üle, kuid äh, me peaksime siiski äh, kasutama samuti seda võimalust koos liikmesriikidega selleks, et panna paika väga kindlad äh, tingimused nende režiimide jätkuval toetamisel härra president, mõnda aega tagasi käis Euroopa Parlamendi delegatsioon Süürias, see on ainus piirkonna riik, mis on ilmalik. Eh, see riik on vastu võtnud Iraagist eh, sadu tuhandeid eh, kristlasi. nii et nendel on olnud oma roll teistel kriisidel inimeste aitamisel. suur tänu, härra Pelder, järgmisena teised kõnelejad. kõigepealt sõna härra Möltserile, kes räägib siiski veel mitteühinenute nimel. suur tänu, härra president, Jeemenis, Süürias ja Bahreinis on Jasmini revolutsioon, mis Tuneesiast alguse sai, muutunud vägivaldseks, ei ole kahjuks rahumeelne. ja mulle tundub, et äh, me peaksime kiiselt tegutsema majanduslike ja sotsiaalsete reformide üleskutsumisega ja et ja sellega, et saavutada kokkulepe inimeste seas demokraatia toetamiseks. kas inimesed nendest kokkulepetest, mis aga võimalikult saavutatakse, kinni peetakse, on muidugi teine asi. Äh, rikutud lubadused ähm, tehti pärast seda protestilainet, kuid nüüd on küll aeg selleks, et sõnadele järgneksid ka teod. see, et on vägivaldselt üritatud meeleavaldusi maha suruda, ilma äh, lubamata tõelist poliitilist muutust võib viia olukorra pingestumiseni nendes piirkondades, nagu me väga hästi teame. kui me vaatame näiteks praegu rahutusi Süürias siis tekitab meile muret see, et äh, relvi võidakse edasi müüa terroristlikele organisatsioonidele, nagu seda on Hezbollah. meie peaksime olema nendes konfliktides sõltumatu vahendaja. suur tänu, sekkub härra president. ja nüüd eraldi kõnelejad siis juba ja poolteist minutit, kõigepealt kolleeg Jakolino. Pronto? Sì. Si. Grazie Presidente, intanto le partite si vincono con il doppio... Suur tänu, president tõepoolest me tu tunnistame, et ehm, teised jalgpallurid olid paremad, meil oleks vaja eh, uus kohtumist, aga nüüd rääkigem sellest, mis toimub maailma teises otsas. mulle tundub, et eh, janu eh, vabaduse jaoks, eh, vabaduse järele on väga sügav selles maailma osas, millest me praegu räägime, on eitatud seda. väga paljude noorte inimeste unistused on sellega seotud, nad tahavad, et nende unistused täituksid. hiljuti on lastud vabaks mõned Süüria dissidendid ja e, on vaja e, tunnistada, et, et e, et arvamuste vabaduse puudumine on just see, miks Jeemeni presidenti vastu korraldatakse demonstratsioone. minu arvates on ohuks see, et me ei või lubada liiga hilja kohale jõudmist. mõned inimesed ei saa aru, mikspärast me Vahemere regioonis nii äh, leigelt tegutseme. me äh, peame näitama üles solidaarsust ja kui vaja, siis ka sekkuma, aga kui me jääme liiga hiljaks siis äh, hakkab Vahemere piirkonda tulema väga palju sisserändajaid. suur tänu, äh, jalgpallist oleme rääkinud, nüüd järgmine kõne. kas tegemist on küberrünnakuga või Jeemeni meeleraha, rahutuste äh, raha surumisega või Salmeneia haigla juhtum äh, Bahreinis, kus haigla on võetud pantvangi või nendele juhtumitele, kus äh, arstiteenuseid enam lihtsalt ei ole, on meie äh, kohustus mitte keskenduda ainult ühele riigile korraga, meie kaitseme inimõigusi ükskõik kus, kui nad on äh, Äh, löögi alla sattunud, me peame täna nõudma välisministrite nõukogult, et nad võtaksid vastutuse kanda, kutsuma üles vägivalla lõpetamisele, see on ainult viis, kuidas äh, edasist vägivalda peatada meeleavalduste vastu. Bahreini julgeolekujõud on väidetavalt äh, kasutanud linnulaskmise moona rahva vastu, ka see ei ole vastuvõetav. me peame nõudma seda, et kõik relvad antaks üle kogu piirkonnas ja lõpetuseks äh, volinik Füüle avaldus äh, lõunapiirkonna, naabruspiirkonna osas peab endas hõlmama ka assotsiatsioonilepingut Süüriaga, kuid me peame kõigepealt nõudma seda, et äh, rahvusvahelised vaatlejad saaksid piiranguteta riigis olukorda jälgida. Araabia maailm on muutunud, asudes reformide teele, me peame näitama, et me oleme nende muutustega kursis, suur tänu ja härra Lambsdorff! Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. suur aitäh, härra president, kallid kolleegid. kevad on käes Vahemere piirkonnas, aga Pärsia lahes on ikka veel talv pildid rünnakutest, mida oleme näinud, on kohutavad, mitmed inimesed on hukkunud, ÜRO hinnangutel on olukord äh, väga problemaatiline, seega mida me soovime, on see, et võimalikult kiiresti liikmesriigid, kes on siin esindatud, nõuaksid julgeolekunõukogu kokkutulemist Genfis võimalikult kiiresti, julgeolekunõukogu tegutses ähm, väga kiiresti mõningatel teistel juhtudel, nüüd tuleb midagi ette võtta ka äh, inimõiguste rikkumiste osas. Süürias on tegemist diktatuuriga, mis on äh, lausa keskaegne. on makstud palju raha lääneriikide mm, avalike äh, või suhtekorraldusfirmadele selleks, et jätta mulje, et riiki on moderniseeritud. Jeemen on see riik, mis kujutab endast kõige suuremat ohtu, kui põhi ja lõuna löövad üksteisest lahku siis ei tea, mis saab, Somaalias on juba selline nurjunud riik olemas, mis Jeemenis võib juhtuda, Pärsia lahes on Euroopa Liidul ikkagi väga suured huvid ja me peame selle kohta ikka rohkem sõna võtma, kui kõrge esindaja seda teinud on. nüüd on sõna proua Frida Pebersev. suur tänu, härra president. ausalt öeldes pean ütlema, et äh, suure hämminguga kuulasin siin seda, mida ütles härra minister äh, äh, vägi, et oleme vägivalla vastu, edendame dialoogi ning üritame lahendada vaidlused ja soodustame poliitilisi reforme. hetkel, härra president, üleskutsed dialoogile on täiesti ebapiisavad, see ei muuda enam midagi ja see on sellel ei ole ka mingisugust usaldusväärsust, Euroopa Liit peab rangelt nõudma äh, demokraatlikke reforme või isegi need välja pressima. me tahaksime teada, et kuidas te ikkagi peate sidet erinevate peategelastega seal riikides ütles, et Euroopa Liit peab lõpetama äh, relvatarned nendesse piirkondadesse, kuid eelmisel aastal ainult Jeemenisse vii-, äh, imporditi relvastust äh, saja miljoni euro väärtuses kaheksalt liikmesriigilt. nii et kas teile ei tundu, et äkki selles osas peaks hoopis midagi ette võtma? suur tänu nüüd on pooleteistkümneks minutiks sõna härra Proveral, palun. tänan, president. mina tahaksin rääkida Bahreini teemadel. see on väike maa strateegilise tähtsusega nii ähm, energia tarnimise seisukohalt kui Pärsia lahe ähm, Äh, kui ka Pärsia lahe seisukohast, seal on tohutu suur nafta ümbertöötlamistehas, kus töödeldakse ümber Saudi Araabia naftat ja sellepärast tekitab olukord seal väga suurt muret. rahvusvahelised allikad äh, on äh, rõhutanud Iraani mõju. küsimus on ka šiia moslemites ning Äh, see äh, kõik tuleb lisaks inimeste õigustele nõuda reforme oma maal. väga raske on äh, siin tõmmata vahet nende hilist, hil, hilja juhtunud sündmuste puhul eh, siseriiklike ja eh, välismaiste mõjude vahedel, aga see, mis juhtub, võib kõik levida ka eh, ka eh, Saudi Araabiasse, seal on suur šiia kogukond. Hamas on väga oluline, on šiia mõju ja praegu on Pärsia lahe piirkonnas tekkimas eh, tohutu tasakaalustamatus, mis mõjutab väga tugevalt eh, rahvusvahelist olukorda ja sellepärast me e, peame väga selget vahet tegema, mis on siseriiklikud püüdlused ja mis tuleb väljaspoolt. proua Omen Ruiten, poolteist minutit, palun. hetkel räägime me kolmest väga erinevast riigist, kus e, igas ühes on väga erinev kontekst Jeemenis on te-, Jeemenis on tegele, tegemist massiliste meeleavaldustega, Bahreinis on suur risk, et terve piirkond muutub ebastabiilsusest, ebastabiilseks, sellepärast et osaleb konfliktis ka Saudi Araabia ja Iraan, Süürias ei ole üleüldse mingisugust tegutsemisruumi ja režiim on otsustanud võtta vasu-, kasutusele kõik vajalikud meetmed. võttes arvesse neid erinevusi, peaks Euroopa Liit äh, pidama kahepoolset sidet nende riikidega. kõigepealt peab tagama sõnavabaduse ning väljendusvabaduse. rahumeelsetel meeleavaldustel ei tohiks kodanikest saada ohvrid. mida me siis tegema peame, kas rahvusvahelisi uurimisi läbi viima? lisaks on vaja soodustada dialoogi opositsiooni ja jõudude ning valitsuse vahel, sest et vägivald ei ole ju kunagi lahenduseks. mida saame konkreetselt teha, et sellele kaasa aidata? kui Süüria, Jeemen ja Bahrein ei soovi oma rahvast kuulata, kui nende valitsused ei soovi oma rahvast kuulata, siis millised on sellise suhtumise tagajärjed meie suhetele nende riigiga? meil on vaja konkreetsust. millised on teie kavatsused selles osas? komisjonile tahaksin öelda nii palju, et kui rääkida konkreetsest Süüria juhtumist, siis peame avaldama neile suuremat survet ja ka meie eriesindajal on selles osas oma roll mängida, et mõjutada olukorda soodsas suunas. meil on äh, aega väga vähe, nii et palun jääge kõneaja piiresse. ja nüüd on üheks minutiks sõna proua Anna Komesil, palun. E suur tänu, härra president kui vaadata, mis on toimunud Süürias, Bahreinis või Jeemenis või mujal Araabia maailmas, siis tegelikult on mängus rohkem kui meie usaldusväärsus. Küsimus on selles, kas need sõnumid, mis me saadame diktatuuririikidele, on üldse kuidagi tõhusad, kui vaadates neid inimesi, kes on tulnud tänavatele ja riskivad lausa oma eludega. Bahreini puhul on Euroopa Liit jäänud väga äraolevale seisukohale, ühelt poolt nafta ja relvastus, äh, mida tarnivad äh, Bahreini liikmesriigid, kuid mitte ainult, ka näiteks Saudi Araabia. me nõuame ekspordi peatamist ning seda, et tegeletakse nende inimeste juhtumitega, kes on jäänud Bahreinis teadmata kadunuks. suur aitäh proua Komesile äh, üks minut ka härra McMillan Scott, palun. suur tänu, härra president. eile õhtul korraldasin ma regiooni ekspertidega kuulamise ja nemad ütlesid meile, et Bahreinis on julgeolekujõudude kätes hukkunud vähemalt kakskümmend kolm inimest, Süürias sada kolmkümmend kaks ja Jeemenis vähemalt kuuskümmend kolm ja tõesti, küsimus on selles, et mida siis Euroopa saaks teha. jah, selles resolutsioonis, mille me homme vastu võtame, on mõned soovitused, kuid tuleb siiski öelda, et viimastel kuudel oleme võtnud vastu resolutsioone Tuneesia, Egiptuse ja Liibüa kohta ja minu Äh, töötajad on teinud võrdluse resolutsioonis pakutu ja komisjoni tehtu vahel ja ausalt öeldes mul eriti lootust ei ole, me raiskame lihtsalt oma aega no komisjoniga rääkides. ma selle analüüsi panen ka oma veebileheküljel üles, nii et võite ise vaadata. Lissaboni leping andis Euroopa Parlamendile lisavastutust, me peame võtma tõsiselt meid peab võtma tõsiselt Euroopa välispoliitika kujundamisel, eriti arvestades neid tohutuid veelahkme muutusi Araabia maailmas, tuleb ühtselt tegutseda. suur tänu, üheks minutiks saab sõna härra Arlaki. suur tänu, härra president, Süüria, Bahrein ja Jeemen on kolm riiki, kus türanniat, mille on küsimärgi alla seadnud nende enda eh, kodanikud. praegune tegevus Euroopa Liidu poolt piirkonnas on olnud ebakindel, see ei ole olnud piisavalt jõuline ja, ja eriti usaldust ka ei ole selles osas. kui me tahame oma rolli suurendada, tuleb kõigepealt eemaldada kõik topeltstandardid, mida oleme seni kasutanud me to oleme toetanud neid eh, autokraatiaid mitmel viisil ja meie, eurooplased, koos venelaste ja ameeriklastega oleme neile müünud ükskõik min-, missugust eh, laskemoona ja relvi ja nüüd oleme me siis selle relvakaubanduse tagajärgedega silmitsi, võttes arvesse siis hukkunute arvu ja süütute öö, langenute arvu. kui meie tegevus tahab olla tõsiseltvõetav, siis me peame koheselt peatama kõik kontaktid nende riikidega ja nõudma Pärsia lahe koostöönõukogus, et relvaembargo kuulutataks kogu Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidele me peaksime pigem investeerima demokraatliku ülemineku fondidesse. suur tänu ja viimasena saavad selles voorus sõna, saab sõna proua Muniz. suur tänu, härra president, tõesti need ajaloolised tagasipöördumatud muutused demokraatia teel selles riigis on minu meelest lõpule viinud mõned eba Äh, kindlad muutused ka Tuneesias ja Egiptuses, kuid äh, väga palju toetust äh, on antud ka Liibüa rahvale rahvusvahelisel tasandil, kuid need muutused, mida me näeme täna Süürias, Jeemenis ja Bahreinis, tähendavad seda, et Euroopa peaks olema natukene rohkem tegev, peaks võtma liidrirolli rahvusvahelise mm, Mm, üldsuse poolses reaktsioonis. volinik Füüle, te mainisite ka Euroopa naabruspoliitikat, mis loomulikult peab mängu tulema konkreetsed meetmed nende inimeste aitamiseks, tagamaks selle, et Euroopa kodanikud teavad seda, et Euroopa Liit äh, on äh, võtnud tõsiselt äh, oma veendumust kaitsta inim- ja põhiõigusi Äh, Süüria, Jeemeni ja Bahreini ametivõimud peaksid siiski silmas pidama seda, et äh, jõu kasutamine oma rahva vastu toob kohesed tagajärjed, nad peaksid samuti aru saama sellest, et ei piisa kosmeetilistest muutustest oma autokraatlikusse äh, valitsemissüsteemi. selle asemel on meil vaja koheselt käivitada dialoogiprotsess koos opositsioonijõududega, koos kodanikuühiskonnaga ja poliitilised vangid, ajakirjanikud ja inimõiguste kaitsjad, kes on vahistatud, tuleb koheselt vabastada. nii äh, nagu ka tuleks hädaolukord tühistada. aitäh. ja nüüd eh, tuleb vaba mikrofoni voor, eh, sõna saate üheks minutiks ja kui te ületate seda aega, siis te, ma katkestan teie kõne, äh, proua Andrek Jeene, palun minister, me ei tohiks äh, lihtsalt eirata seda, kuidas nendes kolmes riigis rikutakse jämedalt inimõigusi. Süüria olukord on kahtlemata äärmiselt tõsine ja äh, tegelikult nende kolme riigi puhul ka kõige tõsisem. Süürias kiusatakse, kiusatakse taga õpetajaid, advokaate ja teisi, paljud neist tapetakse, paljud võetakse vahi alla ja mitmed ajakirjanikud on Süüriast lihtsalt välja kihutatud valitseb äh, infosulge, puudub igasugune sõltumatu press. ja seetõttu me peaksime tõsiselt kaaluma Süüria vastaseid sanktsioone. me peaksime muidugi mõtlema äh, ka Jeemenile ja Bahrainile, meil on äh, Jeemeni puhul ju võimalik näiteks peatada relvaekspordialane leping kõigi kolme riigi puhul peame kõigepealt kutsuma neid oma tegude eest vastutust kandma ning äh, peame ÜRO Inimõiguste Nõukogus kokku kutsuma eraldi sessiooni. proua Andrikiennet katkestatakse ja sõna antakse härra Rosario Crositale. Ehm, lugupeetud president, suur aitäh! mina olen Bahrainis Äh, elanud viis aastat, äh, aastatel tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse kuni üheksakümmend kaks ning toona peeti teda tegelikult üheks, äh, üheks demokraatlikuks riigiks, toona ta seda ka oli. nii et kujutage siis ise ette, mis toimus teistes riikides. näiteks Saudi Araabias, kujutlege neid sadu surmanuhtluste täideviimisi või seda, mida tehti Iraanis, kujutage ette seda, kuidas vaigistati pressi. nüüd äh, arutame me seda resolutsiooni nende kolme riigi vastu ja kui äh, me valmistame ette Saudi Araabia teemalist resolutsiooni ja hakkame arutama ka Iraani ja Hiina küsimust, siis kindlasti mõistame me samuti hukka inimõiguste rikkumise. kuid see suhtumine on natuke kummaline no tiene usted, no tiene micrófono, señor. proua de Sarnes, palun. millist rolli peab mängima Euroopa nendes riikides, kus rohu, rahvas on režiimi küsimärgi alla seadnud, aga režiim jääb kurdiks ja keeldub läbi viimast reforme? see on see küsimus, mille me peame endale küsi-, esitama Euroopa Liit peab kasutama kogu oma kaalukust selleks, et äh, läbi suruda sanktsioone ja saavutada äh, sanktsioonide lõpetamist, äh, vangistatud ajakirjanike ja dissidentide vabastamist, vaja on sõltumatut uurimiskomisjoni ja inimõiguste, inimõiguste nõukogu eriistungit. mul on väga tihed, Euroopa Liidul on tihedad si sidemed nende riikidega ja Euroopa Liit peab näitama, et ta toetab äh, rahva arvamust ja mitte äh, võimude arvamust. selleks peab Euroopa Liit pidama püsivat dialoogi äh, kodanikuühiskonna esindajatega, nendega, kes soovivad toetada demokraatiat, mm, opositsiooni, tegemist on suurte muutustega. aitäh, proua Dessarnes proua Haudala, palun. suur aitäh me oleme nüüd kuulnud, et Euroopa Parlament võtab tõesti tõsiselt inimõiguste rikkumisi nendes kolmes riigis, mida me siin arutame. ja me soovime, et sõna võtaks ka Euroopa välistalitus, et sõna võtaks Euroopa Komisjon ja et nad meile seletaksid, kuidas siis lahendada topeltstandardite küsimus meil on vaja väga konkreetseid meetmeid, meil on vaja teada, mida teeb ÜRO äh, Julgeolekunõukogu ning äh, kas äh, Euroopa Liit saab kasutada Süüria, Bahreini ja Jeemeni suhtes erimehhanisme. meile on öeldud, et me ei tohiks nendesse riikidesse enam relvi eksportida ja relvaeksport tuleb tõesti lõpetada kohe praegu ja me tahaksime kohe praegu teada, mida teeb Euroopa välistalitus ja mida teeb Euroopa Komisjon ja palun vastake meile kohe. suur aitäh, äh, proua Hautala ja härra Tänak! Äh, Süürias on tõsiselt äh, reageeritud demonstratsioonide vastu, mis rahumeelsete demonstratsioonide vastu, ja selle presidendi eh, retoorika Iisraeli vastu, meie liitlaste vastu, et see, nad on toetanud terror, terroriste nagu Hezbollah, kõik on minu arust märgid sellest, et tegemist on ohtliku autokraadiga. Bahrein on kontrastina üsna moderaatlik eh, konstitutsiooniline monarhia, eh, šiidi ekstremistid, keda toetab Iraan, endiselt äh, õhutavad äh, usuvägivalda ning äh, levitavad propagandat valitsuse ja kuninga vastu ja kuningas on tegelikult tahtnud kuulata protestijat, tahtnud dialoogi alustada, aga siiski peame samuti hukka mõistma protesteerijate surma. Jeemenis on valitsus oma rahvast võõrandanud ja, aga nad on üritanud aastaid Al-Qaeda toetamist vähendada, kui me oma toetuse nendelt praegu ära võtame, siis äh, härra Tanakit katkestatakse, härra Brons. Äh, peaks küsima, mida saab teha selleks, et äh, leevendada poliitilist ummikseisu, inimeste kannatusi nendes riikides aga siin on kolm ettepanekut, üks, kas meie pädevuses on üldse midagi teha, teiseks, kas me, meie koht on midagi teha ja kolmas, hetkeolukord ei ole mitte kuidagi õigustanud meie sek-, sekkumist, Briti sõjaväe liikmed äh, Äh, praegu igapäevaselt äh, vallandatakse, koondatakse, samal ajal kui nad on võib-olla ise aktiivselt äh, tööl ja seetõttu ehk ei ole meie koht siin rohkem tegutseda. riigid neil on küll õigus oma sõjaväed ohtu panna, ohukorda saata, aga ainult siis, kui see on, see on nende riikide legitiimses huvis. praegu seda ei ole. praegu on teada ja see on ilmselge, et äh, Ameerika Ühendriikidel ja nende liitlastel äh, on omad huvid, miks Süüria režiimi õõnestada. aitäh. Paul Rubik, palun. aitäh, härra president. härra president, ma arvan, et nendes riikides elab äh, palju noori inimesi, kes igatsevad demokraatiat, moderniseerimist, vabadust ma arvan, et me peaksime seda arvesse võtma, me peaksime vaatama, et me nendes riikides äh, leiaksime sõpru ja et me ei otsustaks äh, kõigi üle äh, ühiselt, vaid et me individuaalselt tuvastaksime need inimesed, kes ei pea kinni moodsa ühiskonna reeglitest, sellepärast ma arvan, et Euroopa Liit peaks üritama organiseerida vahetusprogramme näiteks VKI-de jaoks Äh, õpetajate, professorite, ajakirjanike jaoks, ma arvan, et meie ülesanne on, on otsida sõpru ka nendes riikides. aitäh, härra president, ja ma loodan, et varsti äh, järgnevad ka vastavad teod. aitäh, härra Rüübich. härra Todd, palun uh,. härra president, härra minister Äh, nagu paljud siin jagan ka mina seda õudust äh, inimõiguste rikkumiste üle, mille tunnistajaks me oleme olnud kogu regioonis. aga ma ei saanud lasta sellel momendil mööduda täna ilma öö, äh, ütlemata just teile, härra minister, et teie seisukohavõtt täna välisasjade kõrge esindaja nimel näitab väga selgelt, ehk rohkem, kui keegi meist oleks saanud teha, selle ameti nonsensi ja neid, seda miljoneid eurosid, mida siin on kulutatud. Teie sõnum on täna muidugi väga õige, et lükatakse tagasi vägivalda, edendatakse dialoogi, reformi nendes riikides, aga sellistes olukord, olukordades on vaja teha palju-palju rohkem kui lihtsalt see mõni telefonikõne või seisukohavõtt, mis nõuab seda või teist või kolmandat asja. ja ma arvan, et Lähis-Ida inimesed eriti just kõnelejad katkestatakse sellega on lõppenud vaba mikrofoni voor ja nüüd annan sõna minister Nemetile nõukogu nimel, et ta saaks vastata kõigile nendele punktidele, mis on siin tõstatatud. härra Nemet, teil on sõna. lugupeetud daamid ja härrad, aitäh mm, teie sõnavõttude eest ja mulle esitati konkreetselt paar küsimust äh, Bahreini kohta ja räägiti sellest, kuidas Iraan on sekkunud äh, Bahreini, äh, Bahreini siseasjadesse, kuid tegelikult puuduvad konkreetsed tõendid selle kohta, et Iraan tõepoolest on püüdnud provotseerida radikaalsete ilmingute pinnale kerkimist, kahtlemata selline risk on olemas ja see on äh, hea põhjus alustada dialoogi Bahreiniga võimalikult kiiresti, et äh, sellised ilmingud äh, kaoksid. mis aga puudutab Saudi pealetungi või sissetungi Bahreinis, siis on sõlmitud erinevaid julgeoleku kokkuleppeid ja eh, nende lepete raames on eh, esitatud ka erinevaid julgeolekualaseid nõudmisi ning ma arvan, et eh, sellest tegelikult piisab ja et seda saab lugeda õiguslikuks garantiiks. kahtlemata tuleb regionaalset dimensiooni võtta väga tõsiselt ja selle dimensiooni alusel hinnata edasisi arenguid või nende arengute potentsiaali. nüüd Jeemeni kohta ma arvan, et on õige väita, et Euroopa Liit tegelikult juba on peatanud abi andmise Jeemenile, vähemalt teatud määral, näiteks ei anna me enam abi tsiviilkomponendile äh, äh,, millega võideldakse terrorismi vastu. me oleme seisukohal, et meil peab olema diferentseeritud lähenemisviis. lubage mul nüüd uuesti üle minna ungari keelele, et ma saaksin ülejäänud küsimustele vastata Salafranca úr azt a kérdést vetette föl. Härra Salafranca esitas küsimuse, mis puudutas eh, seda, et milline saab olema üleminekuprotsessi tulemus. ma tahaks öelda, et me ei tea, milline see tulemus välja kuk-, millisena see tulemus välja kukub, kui lõpeb Araabia kevad. kellelgi ei ole praegu veel vastust sellele küsimusele mõni kuu tagasi me üldse ei teadnudki, et selline doominoefekt ilmneb. teisalt tuleb ka öelda, et kuskil ei ole kirjas, milline see tulemus olema saab. ja seetõttu sõltub palju ka meist. palju sõltub meist ähm, Araabia ähm, kevade tulemuste puhul. see on minu vastus härra Salafrankole, ma arvan, et äh, need ettepanekud, mis siin tehti, on väga väärtuslikud. Mm, ettepanekuid tegid siin komisjoni esindaja, välisteenistuse esindaja tervitavad äh, neid äh, ettepanekuid e, ja nõukogu esindajana ma loomulikult tervitan neid äh, e, ettepanekuid. siin tehtud ettepanekut kaasatakse naabruspoliitika läbivaatamisse, mis praegu toimub. ja seetõttu oleme praegu väga õnnelikus olukorras, et kui ei jõuta nii kaugele, et mõne nädala pärast e, e, et meil on piisavalt aega võtta arvesse e, idapartnerluse tippkohtumise ajaks neid ettepanekuid. meie poliitika peab olema sidus, meil on vaja nii naabruspoliitika ida kui lõuna mõõdet, kui me oma naabruspoliitika äh, tuleviku peale mõtleme ning me saame oma lõunapoolsete partnerite ees olema, olla usaldusväärses üksnes äh, siis, kui me tõesti ise ajame oma naabruspoliitikat väga sidusat, seda jälgivad meie naabrid väga tähelepanelikult. siin äh, tehtud Äh, ettepanekud naabruspoliitika kohta. ma alustan nüüd tagantpoolt nendega. proua Tootsi ja härra Rüübichi ettepanekutega, mis puudutasid äh, sidemeid kodanikuühiskonnaga ja nende rolli naabruspoliitikas. ma mõtlen siin nüüd ka sidemeid noortega ja kodanikuühiskonnaga. meil on vaja tõesti uusi allikaid, mis äh, oleksid äh, piisavalt olulised ja piisavalt äh, suure tähtsusega selles protsessis, aga me ei tohi unustada, et äh, sidemetes nende riikidega tuleb alati arvesse võtta erinevaid aspekte. on riike, kus äh, ei olnud võimalik vältida sanktsioonide kehtestamist, nagu näiteks äh, relvaembargo kehtestamist, või ei olnud võimalik vältida ka äh, sõjalist sekkumist ja seda tõesti ei olnud võimalik vältida, ma ei räägi siin nüüd mitte ainult Liibüast, sest mitte üksnes Liibüas ei ei sekkuta lõunapoolse naabruspoliitika raames, vaid äh, see sekkumine käib ka Cote d'Ivoire'is. ma tean, et me täna õhtul veel räägime sellest, aga neid olukordi ja neid äh, riike ei tohi ühte patta visata. Äh, kodusõja tõttu ei olnud võimalik sekkumist vältida. Nende kolme riigi puhul, kellest me praegu räägime, tegemist on autoritaarsete režiimidega kes mängivad tulega ja kus ähm, võib samuti näha ohtu, et tuleb sekkuda. me oleme välja saatnud väga olulise konkreetse signaali, seda tegi meie kõrge esindaja ja tegemist on väga olulise sõnumiga nende kolme riigi aadressil, kes teavad, et Liibüas või ka Cote d'Ivoire'is on äh, Mm, sekkutud ka sõjaliselt. eelnevate nädalate jooksul Euroopa Liit ähm, on välja töötanud äh, konkreetse poliitika vastutus selle eest, et kaitsta elanikke, responsibility to protect, protect ja seda äh, poliitikat on ellu rakendatud, see peaks olema hoiatussignaaliks Jeemeni, Bahreini ja kõigi teiste jaoks, kus on endiselt võimul autoritaarne režiim. selline sõjaline sekkumine ei saa toimuda nii, nagu Iraagis, vaid me peaksime mõtlema teistele Aafrika riikidele, nagu näiteks Rwanda. ma arvan, et ähm, rahvusvahelise üldsuse sellist äh, sõnumit äh, tuleb võtta tõsiselt, sest ähm, sest see on tõsiselt mõeldud. lugupeetud äh, daamid ja härrad, ma tahaksin nüüd väga lühidalt reageerida veel mõningatele küsimustele ma edastan need ettepanekud ka kõrgele esindajale. näiteks äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu äh, eriistungi kokkukutsumine, äh, mida siin arutelu käigus korduvalt esi-, e-, nõuti. ma edastan kõrgele esindajale ka selle, kui oluliseks te peate äh, relvaembargo küsimuse arutamist. ma arvan, et me peame leidma tasakaalu koostöö ja sanktsioonide vahel. eelkõige nende kolme riigi puhul, kellest me täna rääkisime ja tegemist on väga erilise ülesandega, et kui meil ei ole sanktsioone äh, ja kui me ei vali sanktsioone ja sõjalist sekkumist, vaid äh, koostöö ja kui me mõningate riikide puhul mõtleme ka siis äh, sanktsioonide võimalusele, kui ei ole muud võimalust. väga oluline oli ka see, mida ütles äh, proua Oman Rauten Türgi kohta ka siin me peame väga konkreetselt oma seisukoha välja kujundama, kui me mõtleme oma tulevase poliitika peale. ma soovin kõiki tänada sõnavõttude eest ja küsimuste eest. E, suur aitäh teile! nüüd e, me lõpetame selle päevakorra arutel-, e, päevakorrapunkti